tänan kõiki saadikuid, kes koostasid selle resolutsiooni ja ma kinnitan teile, et ma annan oma parima selle ellurakendamiseks. suur tänu! Euh, allons... suur tänu, kõrge esindaja! sellega on see arutelu lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ja ühis- ja, ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus kassett relvastuse kohta. palun. suur tänu, auväärsed saadikud, ma olen äh, väga rahul sellega, et me arutame siin kassettlahingumoona küsimust, ma arvan, et see on oluline aeg, sest kuu aja pärast jõustub sellealane konventsioon. nagu te teate, oli see algselt Norra algatus ning selle konventsiooniga äh, ka-, keelustatakse varumine, kasutamine ja edasimüümine kassettlahingumoona puhul. samuti nagu maamiinide puhul, nagu te kõik teate, on kassettlahingumoon samuti oluline ohuallikas, sest see ohustab ka tsiviilelanikke, eriti lapsi. ja kassettlahingumoona kasutamine on vastuolus põhimõtteliste inimõigustega. see tapab suures ulatuses ja suvaliselt ning samas võib see plahvatada ükskõik millal, isegi kümne, kümneid aastaid pärast konflikti lõppu. seetõttu on Euroopa komi-, ühe, ühe, Euroopa Liit pühendunud selle, sellise lahingumoona keelamisele. konventsioonis lepiti kokku detsembris kaks tuhat kaheksa ja ainult poolteist, pooleteist aastaga on sada kuus riiki sellele alla kirjutanud ja kolmkümmend kuus ratifitseerinud. see tuletab meile meelde Ottawa konventsiooni maamiinide kohta ja selle poolt loodud dünaamikat, see tõhustab veelgi meie ühis, ühiseid jõupingutusi lõpetamaks lahi- äh,, kassettlahingumoona tootmine ja kasutamine ja müümine auväärsed saadikud, komisjon on täiesti pühendunud äh, kassettlahingumoona kasutamise lõpetamisel äh, tsiviilelanikkonna vastu, iga vahendit kasutam-, kasutades. kuigi kõik liikmesriigid ei ole selle konventsiooniga liitunud, mõistavad kõik üldiselt, et Euroopa Liit peab olema selles valdkonnas aktiivne. nagu te teate, toetab Euroopa Liit ka jätkuvalt laiemaid läbirääkimisi lisaprotokolli asjus mis puudutaks ÜRO konventsiooni tavarelvade kohta. eesmärgiks on kaasata võimalikult palju riike. ma arvan, et me võime siin olla väga selgesõnalised. teatud tavarelvade konventsioon on ÜRO konventsioon ja seeläbi oleks see tõeliselt multilateraalne dokument. selle sätted ja lisaprotokollide sätted aitavad kaasa vähen-, tsiviilelanike kannatuste vähendamisele konfliktipiirkondades. seetõttu on väga oluline, et Euroopa Liit toetaks seda konventsiooni ja selle protokolle. seda oleme me ka alates kahe tuhande seitsmendast aastast teinud läbi Euroopa spetsiifilise tegevuskava, mis aitab kaasa selle konventsiooni universaliseerimisele ja selle täielikule väljurakendamisele. peale kassettlahingumoona konventsioonile toetab Euroopa Liit. Läb-, läbi selle konventsiooni toetab Euroopa Liit siis la-, ka kassettlahingumoona täieliku toot-, tootmise täielikku keelustamist. ma mõistan, et me ei saavuta täielik, me ei suuda täielikult ära kaotada seda lahingumoona, tuleb siiski, samas tuleb siiski nen-, nentida, et me astume vähemalt natukene oma eesmärkidele lähemale. mis puudutab järgmiseid samme konventsiooni osas, siis ma olen rahul sellega, et on alustanud ettevalmistust, alganud ettevalmistustööd novembri kaks tuhat kümme tippkohtumiseks. San Diego konverents juunis juba näitas, et paljud riigid on vägagi pühendunud selle probleemi lahendamisele Äh, seal olid esindatud ka paljud kodanikuühiskonna esindajad, paljud Euroopa Liidu liikmesriigid mängisid väga aktiivset rolli nendes aruteludes ja mis puudutab konkreetset abi kolmandatele riikidele, siis tahaksin öelda, et Euroopa Liit on olnud väga aktiivne. me aitame kolmandaid riike hävitada nende kassettlahingumoona varusid, me aitame puhastada nend-, nendest pommidest piirkond, paljusid piirkondi äh, riikides nagu Afganistan, Laos, Kambodža ja Vietnam. viimastel aastatel on Euroopa Liit eraldanud üle kolmesaja miljoni euro maamiinide vastaseks tegevuseks ja muudeks äh, sõjajääkide e-, eemaldamiseks. see puudutab ka kassettlahingumoona auväärsed saadikud, ma ootan järgnevat arutelu vägagi. ma tänan paruness Ashtonit ja nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt saab härra Kaaler kaheks minutiks. suur tänu, proua president, suur tänu ka kõrgele esindajale teie sissejuhatuse eest. ma toetan sajaprotsendiliselt seda, mida te ütlesite ja ma arvan, et me peaksime esile tõstma seda, mida Euroopa Liit kassettlahingumoonade kõrvaldamisel on siiamaani ära teinud ja saavutanud. sõjad, kodusõjad on tavaliselt sealses riigis olevate inimeste jaoks kõige õudsem, mida ette kujutada, kuid selles olukorras on veel midagi, mis on veelgi õudsem kui see olukord, nimelt kassettlahingumoon, mis äh, haavab inimesi ja jätab väga pikaajalised äh, jäljed sellepärast on väga tähtis, et meil on võimalik esimesel augustil tõdeda, et kassettlahingumoona konventsioon rakendub esimesel augustil ja et meie siin Euroopa Liidus saame öelda, et me hoolitseme sellest, et kodus oleksid asjad korras, ehk et me nõuame nendelt liikmesriikidelt, mis siiamaani kas ei ole konventsioonile alla kirjutanud või veel ratifitseerinud, et nad seda nüüd lõppude lõpuks teeksid me ütleme, et hiljemalt selle aasta lõpuks, kuid ma loodan, et äh, nad teevad seda esimeseks augustiks, kuid pole päris kindel, kas nad seda jõuavad, sellepärast et nii mitmedki rahvusparlamendid on läinud juba suvepuhkusele. üks küsimus tuleb veel tõstatada, nimelt äh, Euroopa Liit, mis on nüüd juriidiline isik, kas Euroopa Liit peaks ka sellele konventsioonile alla kirjutama? võib-olla see oleks võimalus, kuidas õhutada ka neid liikmesriike, mis veel pole alla kirjutanud, seda tegema siis kahepoolselt. mina loodan, et võimalikult kiiresti Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid võtavad juhtrolli selles küsimuses ja näitavad kolmandatele riikidele, et me soovime aidata ja soovime, et nad oma kassettlahingumoona hävitaksid või kõrvaldaksid siis selle, kui, juhul kui see on kuskil vedelemas. suur tänu ja järgmiseks proua Koomes. president, president, kõrge esindaja, kassettlahingumoonad hävitavad elu ja keskkonda ja ei erista tsiviilelanikke ega sõjaväelasi. ja see arusaam, et nad kaitsevad riiki, see lahingumoon on täiesti vale ja see ka eirab rahvusvahelist humanitaarõigust. on arenguriike, kus on väga palju inimesi, kes on nende relvade ohvrid kassettlahingumoonade konventsioon kohustab liikmesriike, osalisriike järk-järgult varusid hävitama mm, ning seisma hea selle eest, et need relvad ei läheks üle teistele riikidele need riigid, kes ei ole veel ratifitseerinud seda konventsiooni, peavad seda nüüd tegema, et meil tekiks ülemaailmne keeld kassettlahingumoonale ja et see lahingumood likvideeritaks. üksteist liikmesriiki on küll liitunud konventsiooniga, aga ei ole ratifitseerinud seda, minu riik äh, lihtsalt on nüüd kahe tuhande kaheksanda aastast peale tegelenud selle menetlemisega, aga paraku on menetlemise sohu läinud, rappa läinud ja see on väga väga piinlik lugu, sest Portugal oli äärmiselt ähm, tugev selle konventsiooni taganttõukaja. Guinea-Bissau, Cabo Verde on öelnud, et nemad kavatsevad augustikuus selle konventsiooni ratifitseerida, et ja seda enne Portugali igasugune ratifitseerimisega hilinemine on täiesti vastuvõetamatu, nii et kõrge esindaja proua paruness, ma kutsun teid üles, palun seiske hea selle eest, et protsess edeneks ja et ka Euroopa Liit konventsiooniga ühineks. võib-olla Lissabon avab meile uued võimalused siin ja Euroopa Liit peaks kohe asuma tegutsema ja seisma hea selle eest, et liikmesriigid, kes ei ole veel alla kirjutanud, rääkimata ratifitseerimisest, tõesti ka vastust annaksid. meie parlamendis peame selleks üles kutsuma. ma tänan, proua Linn, kolm minutit. Uh, ma tänan jah, kassettlahingumoon on tuhandeid tsiviilelanikke hävitanud viimaste neljakümne aasta jooksul ja paraku kõik see jätkub. ärgem unustagem ähm, neid, seda, et kolmandik ohvritest on lapsed. Vietnami tütarlaps, kes aitas aias oma isa, eh, just äh, kaotas mõlemad jalad selle plahvatuse tõttu äh, ja teda veel peetakse õnnelikuks ja see on väga traagiline, sest kümnel juh-, kümnest juhust neljal mm, saadakse surma. nüüd on meil konventsioon, mis aitab olukorda ehk muuta ja on väga-väga tähtis ennekõike, et kõik Euroopa liikmesriigid kirjutaksid alla ja ratifitseeriksid eh, kiiresti selle konventsiooni, nagu proua Komes ütles, kahetsusväärne on see ja resolutsioonis ka öeldakse, et ainult üksteist liikmesriiki on ratifitseerinud senini konventsiooni me liigume nüüd konventsiooni jõustumise teel, esimesel augustil jõustub see konventsioon, ma tahan, et me näeksime koos vaeva, komisjon ja parlament ja veenaksime kõiki liikmesriike alla kirjutama, ratifitseerima konventsiooni. Euroopa liikmesriigid, kes on allkirjastanud, peaksid nüüd kiiresti ähm, looma siseriikliku õiguse selle konventsiooni rakendamiseks ning ka hävitaksid varud, nagu Hispaania on juba teinud. kahe tuhande teisel aastal mina olin parlamendi raportöör äh, milles käsitleti ÜRO konventsiooni puudustega inimeste kohta. see võeti vastu aastal kaks tuhat kuus, vast Euroopa Liit kirjutab ka alla sellele eh, verstaposti tähtsusega konventsioonile ja oleks vastuolu, kui me nüüd ei tegutseks kassettlahingumuna vallas. komisjon ja nõukogu peavad võitlema kassettlahingumoona sätte sissevõtmise eest standardlepingutest, mis sõlmitakse kolmandate riikidega. ma tahaksin, et baroness Ashton tutvustaks selliseid plaane. komisjon kehtest-, peab kehtestama ka uued humanitaarstandardid mm ohvritele, sealhulgas ette nägema rehabilitatsiooni, ravi ja psühholoogilise toetuse ohvritele. väga tähtis on, nagu kõrge esindaja ka juba ütles, et ähm, miljonid kassettpommid, äh, mis on konfliktipiirkondades maha jäänud, ka demineeritaks. konventsiooni artikkel kuus kutsub üles iga riiki andma abi demineerimisel ning ka ka seda lahingumoona jäänuste hävitamisel. selleks tuleb ette nähta vahendid ja tehnoloogiad, mis võimaldavad demineerida selle lahingumoona. tähtis on teha kõik, mis meie võimuses, et eh, nende tuhandete elud päästa, kes vastasel korral hukkuksid plahvatustest. me teame, kuivõrd kohutavad on need relvad. isegi need, kes ei ole konventsioonile alla kirjutanud, ei tohiks mitte kunagi seda lahingumoona kasutada, nii et toetagem reserva-, seda resolutsiooni. ma tänan nüüd härra Lunatšek, proua Lunatšek. suur tänu, proua president, baroness Ashton, daamid ja härrad. umbes neli aastat tagasi ma esimest korda tegelesin kassettlahingumoonaga. kodaniku ühiskonna esindajad tulid Austria parlamenti, ma olin toona Austria parlamendi liige, ja nad üritasid teha ürituse, millega toetada konventsiooni väljatöötamist. kohal olid inimesed, kes ise olid sattunud kassettlahingumoona ohvriks, nad olid kas kaotanud mõne jäseme või neil olid suured terviseprobleemid ja nad näitasid meile pilte sellest, mis juhtub siis, kui selline pomm plahvatab. tegemist on pisikeste teravate osakestega, mis lendavad laiali ja jäävad äh, siis näiteks pinnasesse. lapsed leiavad midagi värvilist äh, mulla seest äh,, vaatavad lähemalt, mis see on ja kaotavad käe või jala, kui siis see lahingumoon plahvatab ja siis ma otsustasin, et jah, ma pean tegelema selle küsimusega. minu koduriik oli üks esimesi riike, mis selle konven-, mis sellele konventsioonile alla kirjutas ja sellega ratifitseeris. kuid mitmed liikmesriigid ei ole seda veel teinud. mul on väga hea meel, et selle resolutsiooniga õnnestus meil nüüd viis fraktsiooni enda selja taha koondada, see kehtib ka härra Kaalleri kohta, ma tean, et teie fraktsioonis oli väga palju kõhklusi teatud küsimuste osas, nagu näiteks see, et kas me peaksime kõik riigid nimepidi üles lugema, mul on väga hea meel, et seda tehti. me peame näpuga näitama nendele riikidele, mis pole veel alla kirjutanud või ratifitseerinud seda konventsiooni või mis pole nõus ka setlahingumoona hävitama Nad ei teeks seda, kui me neid ei sunniks. proua Ashton, mul on teile kaks konkreetset küsimuks. Te tahate, et Euroopa Liit kirjutaks alla ja ratifitseeriks selle konventsiooni ja et kolmandate riikidega läbirääkimistel alati eh, standardreeglitele lisaks, lisatakse veel ka kassettlahingumoona keel, sest praegusel hetkel räägitakse seal äh, massihävitusrelvade piiramisest. Euh, suur tänu ja nüüd saab sõna proua Lösing. suur tänu ka mina sooviksin tänada kõiki eelkõnelejaid nende sõnavõttude eest, sest ma olin nende kõigiga nõus. kassett, lahingumoon, nagu öeldud, on ühed õudsemad relvad, mis maamuna peal on olemas natukene aega tagasi Euroopa Liidu liikmesriigid ja USA kasutasid kassettlahingumoona endises Jugoslaavias, Iraagis, Afganistanis, Jeemenis. ja nagu siin juba öeldi, kassettlahingumoona ohvrid on üheksakümne kaheksa protsendiliselt olnud äh, tsiviilisikud ja nendest kakskümmend seitse protsenti on olnud lapsed millised näevad välja kassettlahingumoona tulevikuväljavaated ja nende hukkamõistmine on täiesti uskumatu, et äh, näiteks üks Saksamaa suuremaid kommertspankasid äh, on investeerinud ettevõtetesse, mis to-, toodavad kassettlahingumoona. ja konkreetselt äh, on välja toodud ka nimed, milliseid pomme on ostetud. minu arvates on õudne, kui inimesed teenivad kasumit sellega, et teised inimesed saavad surma või äh, jäävad elu lõpet, lõpuni puuetega. kassettlahingumoon tuleb äh, keelata kõik liikmesriigid ja ka ülejäänud maailma riigid peavad kassettlahingumoona konventsioonile alla kirjutama enne esimest augustit kahe tuhande kümnendal aastal ja nagu härra Kaaler ütles, kui see ei ole võimalik, siis võimalikult kiiresti. peale selle tuleks panna moratoorium kassettlahingumoona tootmisele, kasutamisele ja müügile ja võimalikult kiiresti tuleks praegu olemasoleva kassettlahingumoona hävitamisega alustada. mul on väga hea meel ja ma tervitan oma fraktsiooni QNGL nimel, et selline fraktsioonide ülene resolutsioon on välja töötatud ja et me kõik üheskoos toetame kassettlahingumoona hävitamist ma arvan, et see resolutsioon on suureks edusammuks võitlemaks nende surmavate relvade vastu. suur tänu, proua Lösing, härra Smith ei ole kohal ja sellepärast alustame me kohe vaba mikrofoni vooruga ja kõigepealt saab sõna härra Papa-Nikolau üheks minutiks. Neid ei ole küll palju ja aega on meil ka. suur tänu, proua president nagu juba öeldud, on üksteist kahekümne seitsmest liikmesriigist sellele väga olulisele konventsioonile alla kirjutanud ja väga meeldiv on, et seda on, et nad seda tegid. siit aga tuleneb kohe küsimus, miks ülejäänud liikmesriigid seda teinud ei ole kuigi konventsioon jõustub esimesest augustist käesoleval aastal. mõningad aspektid on seotud äh, riikliku julgeolekuga, mõningatel juhtudel on probleemid ka õigustatud, kui tegemist on näiteks Euroopa Liidu liikmesriik, äh, äh, Euroopa Liidu naaberriikide probleemiga. kui me soovime aga oma poliitikates olla võimalikult edukad, peame me Euroopa Liidu naaberriike kellel võib olla teatud vaenulikkus meie vastu, me peame neid veenma. samuti peame kaasama kandidaatriigid, suur tänu. Uh, suur tänu, proua president, armas parunes Ashton kassettlahingumoon ohustab eelkõige tsiviilelanikke, sest seda kasutatakse piirkondades, kus ta jääb nähtamatuks. nagu juba öeldud, üheksakümmend kaheksa protsenti ohvritest on tsiviilisikud, kes ei ole konfliktiga üldse seotud ja kakskümmend seitse protsenti nendest on lapsed. peale selle üle kolmekümne protsendi kassettlahingumoonast ei plahvata, vaid jääb pinnasesse ka tükk aega pärast konflikti lõppemist. siit tuleneb, vaatamata väga kurvale statistikale, pole paljud liikmesriigid sellele konventsioonile alla kirjutanud. sest kahjuks on neil teatud majandushuvid, mis on seotud sellise lahingumoona tootmise ja müümisega. ma ei nõustu sellise lähenemisega, ma arvan, et humanitaarhuvid ja tsiviilelanike kaitse peavad olema prioriteediks, seetõttu on Euroopa Liidu roll minu arvates selles, et no ta peab nõudma, et kõik liikmesriigid ka sellele konventsioonile alla kirjutaksid ja selle ratifitseeriksid. suur tänu, suur tänu, härra Kelly! Uh, this evening we have spent some time suur tänu, president. lae-, äh, kassettlahingumoon on meie elu tumedam pool, just ennem rääkisime AIDSist ja selle tõttu kadunud eludest. nüüd on, räägime süütutest ohvritest kassettlahingumoona tõttu. tänu Lissaboni lepingu, lepingule on meil uued instrumendid ja seeläbi peaks parunes Ashton kõrge esindajana vähemalt üritama ka kassettlahingumoona probleeme lahendada üle maailma. aga me peame ka kodus korra majja lööma. nagu juba öeldud, ainult üksteist liikmesriiki on konventsioonile alla kirjutanud, sellest ei piisa. niisiis, kõrge esindaja peab kasutama ka oma mõjuvõimu, küsimaks teistelt, kes, miks te ei ole sellele alla kirjutanud ja õhutama neid seda tegema. ainult siis saame me edasi liikuda me oleme siin rääkinud tänagi sellest, et Euroopa Liit räägiks ülejäänud maailmaga ühel häälel. aga me ei saa seda e-, teha ennem, kui meil on omal kodu korras. me ei saa ju maailmale öelda, et Lissaboni leping tõi meile nüüd uued instrumendid, aga me ei näita ise eeskuju üle, ülejäänud maailmale, seega teeme kõigepealt oma kodukorra, sii-, korda, siis pöördume ülejäänud maailma poole. suur tänu. suur tänu, härra Kelly. Armlas Ashton, kuidas te kavatsete ennem esimest augustit veenda kuuteist liikmesriiki ratifitseerima seda konventsiooni? palun. auväärne president, auväärsed saadikud, tegemist on olnud väga olulise aruteluga, ma panin kirja teie märkused ja mured. alustuseks tahaksin ma öelda, et Euroopa Liit kavatseb edaspidigi äh, tegutseda selle nimel, et täielikult keelataks kassettlahingumoon see on seotud nii eh, kassettlahingumoona konventsiooniga kui teatud tavarelvade konventsiooniga. me peame ka eh, siit or-, otstarbestama oma tegevusi kassettlahingumoona keelustamise osas suhetes kolmandate riikidega. ma tahaksin pöördu-, eh, pöörduda kahe, kolme aspekti poole, millest, mida siin mainiti. nüüd kõigepealt Euroopa Liidu ühinemine konventsiooniga pärast Lissaboni järgset perioodi. see loomulikult sõltub liikmesriikidest, sest see on nende pädevuses auväärsed saadik, auväärsed saadikud on täiesti õigel teel, kui nad ütlevad, et me peame seda teemat käsitlema väga tõsiselt. nii palju, kui mina olen aru saanud, siis paljud liikmesriigid on arvamusel, et üksteist liikmesriiki on alla kirjutanud konventsioonile ja, ja ratifitse-, ratifitseerinud selle ning äh, ühe, kaheksa liikmesriiki on sellele alla kirjutanud, aga pole veel ratifitseerinud äh, kokku neid on siis üheksateist, kaheksa liikmesriiki pole midagi teinud. auväärsed saadikud ütlesid väga selgelt välja, et nad soovivad, et võimalikult suur hulk Euroopa Liidu liikmesriike eh, nii kirjutaks alla kui ka ratifitseeriks selle konventsiooni. samuti tahaksin ära mainida proua Linni mainitud abi andmise olulisust kolmandatele riikidele. me peame toetama kolmandaid riike kõikide oma poliitikate äh, äh, sellisel moel, et me toome kokku kõiki erinevate valdkondade poliitikad. me peame andma panuse plahvatamata kassettlahingumoona ja maamiinide eemaldamisele. ja siin on väga hästi juba ka kirjeldatud, mis juhtub siis, kui selline lahingumoon pärast plahvatab, palju juhtumeid on lai-, näiteks lastest, kes on kaotanud mõned oma jäsemed või isegi oma elu. loomulikult meil on mitmeid vahendeid vastamaks oma partnerriikide muredele, me saame kasutada ka oma humanitaarabi vahendeid. näiteks Liibanon või Sri Lanka on sellised riigid, kus see võiks, selline lähenemine võiks kehtida. samuti peame me keskenduma piirkondadele, kus kriis süven-, on alles süvenev siinkohal tahaksin ka ära mainida seda kolmsada miljonit eurot, mis on eraldatud probleemides riikide aitamisele, ma mainisin Afganistani, kes sai kaks miljonit eurot, Liibanon seitse miljonit eurot, samuti on projektid meil Bosnia-Hertsegoviinas, Laoses ja Kom-, Kambodžas, mis on praegu veel viimistlemisel. samas, kuigi äh, ma mainisin seda suurt numbrit ja on erinevate programmide puhul eraldi numbreid raske välja tuua sest äh, neid äh, demineerimisprogramme on ju erinevaid, peamine on see, et me tegelikult demineerime ikkagi. ja lõpetuseks tahtsin ma öelda, et me üritame tagada, et liikmesriigid õigeaegselt ikkagi ratifitseeriks selle konven-, konventsiooni, Euroopa Liidu relvastuseksperdid kohtuvad igakuiselt ning pidevalt arutatakse ka seda, selle konventsiooni küsimusi. ja me peame võimalikult hästi, võimalikult tõhusalt tagama selle, et Genfis septembris juba ettevalmistav komisjon saaks oma tööd alustada. auväärsed saadikud, kell on küll hiline, aga tegemist oli väga olulise aruteluga ja ma olen väga tänulik teie ettekannete eest. suur tänu! suur tänu, proua Ashton! sellega oleme tänase istungiga ühele poole saanud, resolutsiooni üle hääletame homme hommikul. ilusat õhtut! noh, noh, noh.